selle raporti poolt ja lükata muudatusettepanekud tagasi, suur tänu. arutelu on käesolevaga lõppenud ja hääletame pärast muid arutelusid. nüüd järgmine päevakorrapunkt on komisjoni alvamu-, avaldus käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu kohta ja kolleegid, äh, tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele faktile. kui päevakord võeti vastu, siis äh, siis selle päevakorrapunkti juures meil ei ole vaba mikrofoni. kui kõik äh, tõepoolest oma ajast kinni peavad ja meil natukene aega üle jääb, siis saate vabaks mikrofoniks sõna, aga muidu mitte Eh, ja pende lepta. ja nüüd eh, komisjoni nimel viieks minutiks volinik De Kuht. suur tänu, härra president. lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh, et te annate mulle uuesti võimaluse rääkida akta teemadel ma tahaksin teile tuletada meelde, eh, milline on nende läbirääkimiste kontekst. ACTA on äärmiselt oluline selleks, et maailmaturul säilitaks, säiluks konkurentsivõime ja töökohad. Eh, me peame ju järjest rohkem, eh, järjest rohkem sõltub innovatsioonist maailmaturul me peame tagama, et tõepoolest eh, meie õigused intellektuaalsel omandil oleks kaitstud just nimelt eksportturgudel. see eh, puudutab nii töökohtade eh, säilimist kui ka tarbijate, tarbijate kaitset on vaja panna paika rahvusvahelised standardid, mis oleksid mis oleksid eh, mõistlikult tasakaalus ning sellepärast me eh, tahamegi kaitsta intellektuaalomandi õigust ning ma arvan, et kõik nõustuvad sellega. möödunud kuul Eh, komisjon osales nendes, eh, eh, töötas välja need põhimõtted, mille alusel me osaleme nendel läbirääkimistel. nii nagu te näete selle teksti eelnõust, siis läbirääkimised on juba kehtnud, kestnud alates märtsikuust, me oleme teiega jaganud teavet nende läbirääkimiste kohta ning ma tuletan teile meelde, et kõigepealt ACTA püüab astuda vastu Ehm, autoriõiguste rikkumistele, mis on suuremahulised, millel on oluline eh, kommertsmõju. see ei eh, takista kuidagimoodi kodanikuõigusi ja ei piira neid eh, kui teil on mitmesuguseid kõhklusi selles vallas, siis ma tahaksin kuulda teie arvamust akta eh, tähendab ainult seda, et eh, viiakse ellu ja kaitstakse intellektuaalseid eh, omandiõigusi, nii nagu nad praegusel kujul eksisteerivad. näiteks akta tagab selle, et Euroopa disainerid saavad, võivad olla kindlad selles, et nende õigusi kaitstakse ka väljaspool Euroopa Liitu. kolmandaks peab akta jääma vastavusse Euroopa õigustikuga see peab vastama ka e-kaubanduse direktiividele ja teistele õigusaktidele. see peab kaitsma ka andmeid ning tagama eraelu puutumatuse. meie seadusandlus on üks kõige tõhusamaid need, selles valdkonnas ning sellepärast on oluline, et seda tunnustaksid ka teised. E, e, nüüd ma tahan veel rõhutada seda, et akta ei e, puuduta juurdepääsu geneerilistele ravimitele ja veelgi enam, akta Äh, on täiesti vastavuses TRIPSi ja äh, kõikide äh, rahvatervise osas tehtud avaldustega, nii et ravimite kättesaadavus ei muutu mitte mingil juhul halvemaks me oleme pärast igat läbirääkimiste vooru tutvustanud parlamendile mm, läbirääkimiste käiku ning me teeme seda ka edaspidi ning me loodame, et me saame selle dokumendi käsitlemisega, selle protsessiga lõpule parlamendi abil. Äh, nüüd akta läbirääkimistest, mis toimusid Washingtonis kuueteistkümnendast kahekümnenda augustini äh, siiski ei olnud veel osapooltele piisavat paindlikkust kuid me vaatasime üldiseid ehm, põhimõtteid, me vaatasime eh, sissejuhatavat teksti ning eh, me oleme peaaegu jõudnud kokkuleppele rahvusvahelise eh, koostöö osas. aga kaks viimast raundi on näidanud, et kokkuleppele jõutakse ainult kõige madalama ühisnäitaja baasil. teisiti ei ole see võimalik Eh, nii et me peame tegema järeleandmisi ambitsioonikuse tas-, tasemes. Eh, mis nüüd puudutab Internetti ja eh, üldse digitaalset maailma, see oli üks kõige tundlikumaid küsimusi, siis tegelikult viimases voorus astuti selles osas samm tagasi ja täpselt niimoodi eh, eh, läks ka tolli eh, küsimustes, see on äärmiselt oluline peatükk. ning osapooled ei taha väga ambitsioonikat lähenemist seal Euroopa Liidu jaoks oli eh, tegelikult ehm, arutelu üsna eh, pettust valmistav, sellepärast et me ei jõudnud kokkuleppele, millise eh, alusel määrat-, kaitstakse intellektuaalset omandit. on vaja ka paremini kaitsta geograafilisi tähiseid ning mõned ütlesid ainult, et ainult autoriõigusi ja kaubamärk on need, mida aktaga kaitsta aga meil oleks vaja suuremat ambitsioonikuse taset. E, nüüd e, kolm, kolmekümne esimesest septembrist esimese oktoobrini toimub järgmine läbirääkimiste voor. mina olen veendunud, et Euroopa intellektuaalomandi õiguste rikkumine terves maailmas on ehm, äärmiselt taunitav ja aktaga oleks võimalik selle vastu võidelda. kui nüüd selle protsessi lõpus ehm, ehm, me ei saavuta palju konkreetset lisandväärtust, siis me peaksime vaatama läbi, kas üldse meil tasub orga-, osaleda selles protsessis või ei. Äh, ma tänan meil on nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt härra Kaspari, kolm minutit. austatud äh, kolleegid. konfiskeeriti sada seitsekümmend kuus tuhat artiklit Euroopa tollis, äh, kakskümmend tuhat olid äh, ohtlikud võltsimine toob kahju Euroopa majandusele, aga ka ostjad kannatavad selle all. mõelgem äh, tarbijatele. kujutagem ette, et anname lapsele palavikurohtu ja lõpuks laps suleb ära, sest äh, me ostsime ohtliku võltsitud ravimi. Euroopa Liidus on tootepiraatlus üks äh, olulisemaid teemasid, meil tuleb kaitsta tarbijaid ja oma ettevõtjaid. ma tervitan läbirääkimisi akta üle, see on samm õiges suunas. me teame, et see leping ainuüksi ei lahenda tootepiraatlust, aga meil vähemalt oleks siis midagigi olemas, selles võitluses ja ma loodan, et võimalikult paljud riigid liituvad meie algatusega. meie fraktsioon tervitab head koostööd komisjoni ja parlamendi vahel alates meie kevadisest resolutsioonist. ma tervitan läbirääkijate viimaste kuude saavutusi, isegi kriitikutel on raske selles lepingus negatiivseid punkte leida, piirikontroll, mis puudutab äh, patentide rikkumisi, see on nüüd äh, põhimõtteliselt äh, mitte enam oluline teema, Euroopa Liidu õigustikust peetakse kinni ja ma usun, et me oleme õigel teel ma tahaksin kutsuda üles Euroopa Komisjoni jääma tugevaks Euroopa Liidu huvide esindamisel ma toetan patendiõiguste ja geograafiliste tähiste kaasamist sellesse lepingusse. Parma, sink äh, ja šampanja vajavad kindlasti minu arvates samasugust kaitset kui Coca-Cola või Kellogsi helbed. ja mis puudutab äh, teksti avalikustamist, äh, siis pärast Uus-Meremaa vooru tuli välja, kuivõrd äh, hea on avalikustamine, nii et äh, hiljemalt pärast lepingu allkirjastamist peaks komisjon panustama ka lepingu avalikustamisele. ma soovin komisjonile edu läbirääkimiste voorul Jaapanis ja me ootame ka pärast seda parlamendi kiiret informeerimist, meie fraktsioon äh, siis vaatab need tulemused äh, pärast seda vooru läbi ja vastavalt sellele ka hääletame lõpuks. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Arif kolmeks minutiks. härra president, volinik, kallid kolleegid. volinik, te ütlesite äsja üsna mm, lootustandvaid asju, aga samas ma kinnitan teile, et paljude saadikute kartused ei ole siiski hajunud. märtsikuus ma öö, äh, Mm, rääkisin siin resolutsioonist, mille poolt hääletas enamik ning me olime kaasatud mõttevahetusse, me palusime, et ühenduse AK-ist kinni peetaks. E, te rääkisite geneerilistest ravimistest ja meie inimeste põhivabaduste kaitsest, me rääkisime ka geograafilistest tähistest tollal. Mm, meil on teatud prioriteedid, mis ma tahaksin üle korrata teile. E, need seisukohad, mida te e, kaitsjate Jaapanis paari nädala pärast ju peavad kajastama ka meie mõtteid. jah, kui me kuulasime siin olukorrast Euroopa Liidus, siis me võtsime sõna ja ütlesime, et meie siin esindame oma valijaid, kodanikke ja komisjon e, ei tohi parlamendiga vastuollu minna palun võtke teadmiseks, et me oleme partnerid meie aruteludes ja ei ole teie vastu. me tahame partnerlussuhteid teiega aga see tähendab, et teie talitused ei saa jätkuvalt salaja toimetada. nüüd me oleme tahtnud näha akta öö, e, viimast tekstiversiooni, aga me ei ole tohtinud selle kohta avalikkuses sõna võtta. ja inimesed ei mõista seda, nii et ma pöörun teie poole, palun, meil on vaja suuremat läbipaistvust selles mõttevahetuses. näidake üksteisele, et me usaldame üksteist ma tuletan teile meelde seda, millised on minu kõhklused, juurdepääs ravimitele, sellest juba oli juttu, te ütlesite, et eh, kaitse on teie prioriteet ja te tagate, et eh, geneeriliste ravimite vaba liikumist ei takista miski aga me ju tahame võidelda salakauba vastu, samas ei tohi minna kaugemale tripsi sätetest ja klauslitest. ja nüüd viimane, kaitsemeetmed. väga raske on saavutada tasakaalu kasutajate ja õiguste omanike vahel ja ma siin tahaks jälle viidata TRIPS-i lepingu sätetele. ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite interneti kohta ja ma olen kindel selles, et ACTA ei nõrgenda Euroopa Liidu positsioone nii nagu need on kirjas e-kaubanduse direktiivis. tuleb veel muidki aspekte mainida, aga esimene asi, mida ma tahaksin teha, tähtis on, et me oma arutelus saaksime võimalikult palju informatsiooni, mida kas-, siis edasi suunata meie kodanikele, sest me ju peame kaitsma nende õigusi ja vabadusi ja sellepärast palun ka teie, härra volinik, läbirääkimisel kaitske teiegi kodanike õigusi ning arvestage kõike seda, mis siin parlamendis on öeldud ning kindlasti läbirääkimiste lõpul avaldage ka trükis akta tekst, sest üldsusel on õigus teada, mis toimub ja sellepärast ma palun resolutsiooni ja palun võtke arvesse ka meie seisukohad, enne kui te ühe, mis tahes akta lepingule alla kirjutate. ma tänan nüüd härra Rinaldi liberaaldemokraatide nimel poolteist minutit. ma tänan, härra president, volinik, kallid kolleegid äh,. akta äh, on nüüd praegu arutusele ja me ei saa öelda, et nüüd oleks see lugu lõppenud ja võiks kõlada aplaus nagu mm, kombeks. ei, me teame endiselt, kui suur hulk võltstooteid tuleb Hiinast ja Hiina ei ole akta osalisriik nii et me peame nüüd mõtlema, kas ikka on mingit reaalset tulu sellest ja kas on vaja sellele tehingule allkiri anda. meil on endiselt kõhklusi, neid ei ole väga palju, aga need on suured ja kaalukad kõhklused. siin räägiti palju internetist, me hindame komisjoni jõupingutusi ja oleme väga tähelepanelikud. juurdepääs ravimitele jällegi, ma kordan üle seda, mida ütlesid eelkõnelejad et võimatu on geneerilised ja ravimid ja võltsitud ravimid ühte patta panna. geneerilised ravimid on väga tähtsad, sest nad lubavad kolmandate riikide kodanikel ka juurdepääsu mõistlike hindadega neile vajalikele ravimitele. loomulikult me peame vaatama ka trips ja seda, kuidas ta mõjutab rahva tervist ning küsimus on selles, kas äh, Need sätted tuleb äh, teksti põhiossa sisse võtta või ainult preambulasse kirja panna. praegu on olukord paradoksaalne. Äh, võidakse hakata geograafilisi päritolu nimetuste alaseid õigusakte rikkuma uue tekstiga. igatahes trips on palju tugevam alus ja me peame olema väga tähelepanelikud ja selles suhtes paindumatud. härra Albrecht Roheliste nimel üks poolteist minutit. tänan, president. mul on hea meel, et äh, kirjalik äh, resolutsioon sai parlamendis enamuse toetuse eile. me endiselt äh, toetame oma märtsi resolutsiooni ja selle kirjaliku avaldusega me täiendasime ühte väga olulist äh, punkti. me ei äh, soovi intellektuaalomandi õiguse haldamise andmist erasektorile äh, seda protsessi peab kontrollima avalik sektor. põhiseaduse, Lissaboni lepingu ja põhiõiguste harta sätted peavad kehtima. praegune akta lepingu projekt näeb ette siin suuresti erasektori kaasamist ja see ei tohi niimoodi jõustuda. me rikume siin äh, põhilepinguid. ja nüüd äh, selle asemel, et äh, pidada kinni parlamendi poolt nõutust, on akte lepingus mõned punktid lihtsalt ähmasemalt sõnastatud. et akta saaks siin kojas enamuse toetuse, tuleb veel paljutki muuta ja hiljemalt eilsest peaks see ka kõigile selge olema, tänan nüüd eh, konservatiivide nimel härra Kamal. suur tänu, härra president, suur tänu, härra volinik. Eh, kõigepealt ma eh, tervitan seda, mida te alguses ütlesite, et ehm, ei tule uus intellektuaalomandi õigust, et midagi ei tehta tagatrepi kaudu ning tõepoolest Äh, komisjon äh, on väga tähelepanelik äh, teiste osapoolte suhtes. me peame mm, olema väga tähelepanelikud, sellepärast et tõepoolest eh, maailmas eh, on, muutuvad ooted järjest eh, odavamaks, neid on järjest odavam säilitada ja nii edasi. aga tegelikult, kui me räägime digitaalsest maailmast, siis nad peavad, seal tegutsejad peavad aru saama, et tegemist on uue ärimudeliga, nad ei saa kasutada vanu meetodeid äri ajamiseks, aga meie omalt poolt peame tagama selle, et kuigi me tööjõu osas ei ole eh, maailmaturul eh, konkurentsivõimelised, siis toodete osas oleme me vägagi konkurentsivõimelised, sellepärast et me investeerime milja-, miljoneid, mõnikord miljardeid selleks, et tuua turule eh, uusi tooteid ja kui nüüd meil lõigatakse nende toodete puhul nii-öelda jalg alt ära, siis selle vastu on vaja võidelda sellepärast, et kui me räägime näiteks eh, nutitelefonidest või millest iganes, siis ma tuletan teile meelde, et seal on kulutatud miljardeid teadustööks, et nad üldse olemas olla saaksid, seepärast ma toetan väga komisjoni tegevust. ning nüüd eh, kuue nimel härra Scholz. härra president, härra volinik, austatud eh, kolleegid inimeste ja ettevõtete ideede röövimist tuleb takistada, eriti kui me räägime VKE-dest. tekib küsimus, kas toote piraatlust on võimalik äh, piirata, kui väike rühm riike äh, sõlmib omavahelise lepingu? Need läbirääkimised minu arvates äh, sarnanevad mõnes mõttes WTO läbirääkimistega. nüüd üritatakse välja töötada teatavat uut raamistikku ja härra volinik, ma tean, et komisjonipoolsed läbirääkijad on teadlikud erinevatest äh, probleemidest. oluline on äh, pöörata tähelepanu just äh, importijate, võltskauba importijate kinnivõtmisele ja siin lepingus öeldakse, et äh, pooled äh, võivad äh, lepingust välja jätta väikesed tootekogused, mida reisijad maale toovad mitte kommertslikel eesmärkidel. põhimõtteliselt on siis võimalik akta lepingust mööda minna no kui meil on siin tegemist äh, vähese koguse ta-, riistvaraga, siis ja küll aga siin laiendatakse nüüd sätet ka tarkvarale ja mitmed äh, tööstusharud äh, on väljendanud oma reservatsioone seoses akta lepinguga, kuna ette nähakse liiga ranget järelevalvet just IT-sektoris USA nüüd on äh, teatavatest sätetest loobunud, mis puudutab internetiteenuste pakkujate jälgimist. põhimõtteliselt tuleb andmeid edastada sellest lepingust lähtuvalt nüüd äh, siis, äh, kui kahtlustatakse, et teenuse kasutaja rikub autoriõigusi. leping ei tohi kindlasti rikkuda Euroopa Liidu õigustikku ja eriti tuleb kaitsta VKE-sid ning internetikasutajaid. nüüd järgmisena saab sõna härra Speroni pooleteiseks minutiks EFD fraktsioonist. ma tänan, president, volinik kolleegid, ma tänan selle mõttevahetuse eest, ehkki on kahetsusväärne see, et me räägime millestki, aga meil ei ole korralikku dokumenti. Eh, mitte midagi ei olnud internetileheküljel ja parlamendi personal ei osanud ka selle kohta midagi öelda, kui ma neilt küsisin, nii et ka komisjonil ei ole kõiki tekste olnud kasutada, nii et me räägime siin väga üldiselt, sest meil ei ole lihtsalt muud võimalust. aga igatahes on kasulik seda teemat käsitleda tegemist on teemaga, mis läheb hästi kokku sellega, et Euroopa peab kaitsma oma ettevõtjaid, oma töötajaid, oma tooteid. mõned on selle vastu, eriti ollakse selle vastu, et reguleerida kaubamärke. aga mida on vaja teha, meil on vaja kaitsta ju oma töötajaid, sellepärast et nemad on rinnutsi ebaausa konkurentsiga Äh, kasu-, ekspluateeritakse ju mujal tööjõudu, mehi ja naisi ning võltsitakse kaupu. nii et ma arvan, on täiesti õige see, et me võitleme selliste äh, ebaausate konkurent-, natsimeetodite vastu ning meil on vaja kaitsta inimesi, kes toodavad, kes töötavad, kes valmistavad tooteid Euroopa Liidus, kelle teadmised ja jõupingutused on suureks panuseks meie mandri arengusse. ja lõpetuseks mit-, fraktsioonilise kuuluvuste liige proua Wertmann. suur tänu, austatud kolleegid. see plaanitav akta leping peaks äh, tugevdama rahvusvahelist äh, koostööd ning tugevdama võitlust äh, tootepiraatluse ja autoriõiguste rikkumiste vastu. ääretult vajalik on loomulikult läbipaistvus. meetmed, mis lahjendavad Euroopa tarbijakaitset või isikute vabadusi, ei ole õiged võitluses tootepiraatluse ja autoriõiguste rikkumiste vastu. komisjonil paluti lepingu mõjusid hinnata, kahjuks seda seni ei ole veel tehtud intellektuaalomandi kaitse on minu arvates äh, loomulikult vajalik, aga samuti tuleb kaitsta ka andmeid ja eraelu puutumatust. Peeter Hustings ütles, intellektuaalomand on oluline ühiskonnale ja seda tuleb äh, kaitsta, aga see ei peaks olema tähtsam kui isikute õigus äh, eraelu puutumatusele ja muule. nii et äh, töötagem kõik selle lepingu muutmise kallal täna. kallid kolleegid meil on kaheksa sõnasoovijat vaba mikrofoni voorus. ma olen väga range ajaga, keegi rohkem sõna ei saa. nii et kaheksa sõnasoovijat. proua Köstinger. Frau Köstinger, eine Minuten. ja, ja. austatud äh, kolleegid, tõhus äh, reeglite kasutamine tootepiraatluse vastu on tervitatav avalikkus ei ole aga piisavalt teadlik ja on ebakindel. kodanikud pidevalt saadavad mulle e-kirju, kes kurdavad, et akta lepingute läbirääkimised on läbipaistmatud ning et äh, sekkutakse nende vabadustesse ja õigustesse. põhimõtteliselt on probleemiks siin Euroopa Liidu õigustik kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa Kohtu vastav otsus ütleb, et äh, kui äh, kodanikud rikuvad äh, autoriõigusi, siis internetiteenuse pakkuja võib nende teenuse pakkumise lõpetada. me peame vältima selliseid menetlusi, mis kitsendavad Euroopa Liidu kodanike õigusi. kolleeg Benova, üks minut, palun. ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci suur tänu, eh, kolleegid. väga palju piraattooteid on maailma kaubanduses ringi liikumas. Eh, see eh, tekitab suuri rahalisi kahjusid algsele tootjale eh, on vastuolus tema eh, intellektuaalõiguste eh, õiguste kaitsmisega ja niimoodi me kaotame töökohti Euroopas. ACTA võib tõepoolest aidata kaasa selleks, et me võitleme selliste nähtavuse vastu, kuid ma olen nõus nende kolleegidega, kes ütlesid, et oluline on läbipaistvus, et usaldatakse seda lepingut väga oluline on saavutada tasakaal õiguste vahel, mida inimestel peab ühiskonnas olema. E, ühelt poolt e, aga me peame meeles pidama, et ühe poole õigused ei tohi kahjustada teise poole õigusi. Schleiter, üks minut. undantaget för generiska läkemedel, då måste vi i sådana fall också undanta all transit. austatud äh, kolleegid, äh, kui me teeme erandi geneerilistele ravimitele, siis tuleb äh, teha ka muid erandeid. kui me juba räägime inimestest, siis äh, nende õiguste osas ei tohi teha mingisuguseid äh, erandeid nüüd räägitakse siin tehnoloogilise meetodi väljatöötamisest, mis äh, pakuks äh, tehnoloogilist kaitset. aga tihtipeale toob see tehnika kasutamine võib-olla endaga kaasa mitmesuguseid probleeme, ükskõik, kas seda kasutatakse era- või kommertseesmärkidel ja kui me seda kõike tahame nüüd siin muuta, siis see oleks küll vale. suur tänu, härra president, ma tooksin uue elemendi sisse seoses selle aruteluga, mis meil on akta lepingu üle eile sai äh, meiepoolne avaldus enamuse toetuse. ma loodan, et see antakse teile üle enne järgmist läbirääkimiste vooru ja võtke seda kui läbirääkimiste mandaati, mis Euroopa Parlament on teile andnud. meenutan teile põhielemente. me ei räägi siin ainult sellest, et parlament äh, nõuab äh, läbipaistvust ja tekstide esitamist läbirääkimiste ajal ja enne ratifitseerimist, vaid äh, lisaks sellele me nõuame ka seda, et intellektuaalomandi õigust ei harmoneeritaks selle rahvusvahelise lepingu kaudu ja me nõuame ka kodanikele vabadust kaitsta oma eraelu puut-, sõltumatust ja võrguneutraalsust tuleb samuti tagada. Uh, äh, ma tänan. me peame küsima, mil määral see ACTA leping lihtsalt kaitseb suurettevõtjaid ja mil määral see tõesti kata, kaitseb tavalisi inimesi. näiteks ravimite puhul võltsravimid öö, äh, äh, parimal juhul aitavad, aga hullemal juhul panevad ohtu elu ja võltskaubad pea alati eh, on toodetud madalate tööjõukuludega riikides ja see maksab töökohti meie liikmesriikide kodanikele, et on vaja sanktsioone võtta riikide vastu, kes seda eh, madala maksumusega tööjõudu ekspluateerivad. Eh, eriti on vaja sihikule võtta mitte tarbijad, vaid suuremõõdulised pettused ning tähtis on, et need, kes pidevalt alla laadivad eh, võltstooteid internetis, tuleb sihikule võtta, aga mitte teised, aga tähtis on, et mõelda selle peale, kas need sätted hiljem ähm, mitte ei hakka ülimuslikud olema Euroopa Liidu vastavate meetmete üle. proua Siretsevska me oleme rahul et niisugune arutelu täna toimub parlamendis akta teemadel. me liigume õiges suunas, tõepoolest me eh, tu-, tugevdame siin Euroopa Parlamendi positsiooni, kaitsmaks oma kodanikke. ma tahaksin eh, rõhutada, et Euroopa Parlamendil on õigus eh, olla kursis sellega, mis toimub, nad peavad pidevalt saama informatsiooni kõikidest kaubanduse vallas toimuvatest läbirääkimistest, mida peab komisjon ma tõepoolest loodan, et tulevikus eh, toimub see informeerimine samamoodi. loomulikult läbirääkimised on konfidentsiaalsed, kuid eh, see on tekitanud väga palju negatiivseid tundeid internetikasutajate hulgas kui Euroopa Komisjon oleks meid paremini informeerinud, teinud seda tunduvalt laiemalt juba algusest peale, oleksime me eh, vältinud paljusid probleeme. ma esitasin küsimuse komisjonile, käsitledes akta eh, probleeme ja kõneleja katkestatakse. Eh, Lichtenberg, üks minut uh,. Äh, härra komissar, Sie haben härra volinik, te kinnitasite meile, et akta leping äh, praegu ei muuda midagi. aga meile ei anta võimalust äh, tulla välja oma mõtetega ja juristi, juriidilise ekspertiisiga selle kohta, kas leping äh, mitte ei kahjusta kodanike õigusi Euroopas siiski rohkem, kui teie olete maininud. ja kui see nii ei ole, siis miks äh, läbipaistvust äh, ei äh, pakuta? nojah, USA nõuab seda läbipaistmatust, aga kas Euroopa Komisjon peaks sellele järele andma, minu arvates ei. nüüd geograafilised tähistused põhimõtteliselt on seesama, mis äh, rahvusvahelised kaubamärgid ja need geograafilised tähised tuleb niimoodi ka läbirääkimistel sisse tuua. meil on veel kaks sõnasoovijat ja siis on ka kõik äh,. härra Ellenhauser kõigepealt. Ähm, kolm punkti kõigepealt äh, õnnesoovid äh, kirjaliku äh, deklaratsiooni koostajatele, mis läbi läks ja nüüd küsimused volinikule. kas te ütlete meile, Euroopa Liidu Parlamendi saadikutele, et meie peame nüüd USA tarbijakaitseorganisatsioonide kaudu selle teksti endale hankima või? mina olen selle teksti saanud ja ma võin selle teile ka anda. ja nüüd äh, internetiteenuse pakkuja vastutus. ühesõnaga see vastutus, kas te võite meile kinnitada, et äh, teenusepakkuja vastutust ei viida nii-öelda tagatrepi kaudu veel teksti sisse? ja lõpetuseks, härra Engström, üks minut. Uh, me kõik oleme nõus sellega, et salakaup on halb asi ja tuleb võidelda selle vastu ja see on hea, see on hea Euroopa Liidu tarbijatele ja tähtis on see ka Euroopa Liidu äriühingutele, nagu juba räägiti. nii et hea, et me kaitseme kaubamärke ja kaubamärkide akiid, sealhulgas ka geograafilisi tähiseid ja see kõik on väga hea. aga nagu härra Kamal ütles, eh, tegelikult eh, on siiski reaalse ja soovitud maailma vahel erinevus. kui asi puudutab internetti, siis internetiteenuse pakkujad on mures ja teisedki kõiki, kes selle valdkonnaga tegevad, on mures. see leping võib tegelikult kahjustada arengut, kahjustada Euroopa Liidu äringuid, kahjustada seda, kuidas me seda uut tehnoloogiat ära kasutame, nii et ma kutsun üles komisjoni, palun, palun tõesti öö, Äh, töötage edasi selle salakaubanduse valdkonnaga, aga palun visake, heitke eemale see internetti puudutav osa sealt. nüüd on meil mõttevahetuse lõpetuseks sõna volinik De Kuhtil viieks minutiks. ma tänan, härra president, kõigepealt lubage, et ma tänan kõiki saadikuid, kes on sõna võtnud eh, ja Äh, see lõppmäng toimub meil Tokyos ja see, mis me täna siin kuulsime, on väga kasulik meile, me võtame kõik selle arvesse. nüüd, mis puudutab konfidentsiaalsust, äh, ma tahaksin vastata mm, siin paarile mm, tehnilisele aspektile, märkusele. Äh, tripsi leping ja rahvatervis. sellele viidatakse selgesti, akta lepingus öeldakse, öeldakse, et tunnustatakse neid ähm, põhimõtteid, mis on kirjas TRIPS-i lepingus ja Doha arenguvoorus arutusel olnud ning ka deklaratsioonis aastast kaks tuhat üks rahvatervise kohta ning äh, WTO konverentsil mm, seisukohtade Doha Kataril kõlanud seisukohtade puhul. nüüd, mis puudutab eraelu puutumatust, siis kui te vaatate teksti, mis praegu on arutusel, siis siin öeldakse sõna-sõnalt, et mitte midagi selles akta lepingus ei pane osapooli avalikustama sellist informatsiooni, mm, mis oleks vastuolus mm, selle riigi õigusega või kuidagimoodi rikuks inimeste eraelu puutumatust. seda öeldakse sõnaselgelt selles teksti projektis, mida praegu arutatakse akta läbirääkimistel Eh, ja mis puudutab digitaalkeskkonda ja täitmisele pöördamist, siis jälle osapoolte õigust austatakse siin ja neid põhimõtteid, mis puudutavad eraelu puutumatust ja sõnavabadust. nii et viited on selgelt olemas selles lepingus nendele põhimõtetele. tahaksin paar sõna öelda ka ravimite kohta ma tõesti ei usu, et tekiks probleem ravimitega, mitte ainult selle akta pärast, Äh, enda pärast, aga ka sellepärast, et praegu meil toimuvad arutelud Indiaga samal teemal. Te teate, et nad on palunud WTO-s äh, medi-, ravimeid arutada ja arutelud toimuvad ja ma usun, õige pea ka viiakse lõpule. ja ma hindan seda. lugupeetud äh, volinik, vabandage mind, ma katkestan teid kallid kolleegid, meie mõttevahetus on just lõpule jõudmas, palun ärge lärmake. Uh, volinik jätkab, ma lisaksin, et sellised patendid ei ole hõlmatud tolli peatükiga aktas. ning sõnaselgelt viidatakse sellele kohustuslikule litsentside andmise tegevuspraktikale, mis on väga oluline ja lõpetuseks konfidentsiaalsus. meil ei ole mingit probleemi selle teksti avalikustamisega, aga me ei ole üksi eh, tegemist on ju mitmepoolsete läbirääkimistega, mis tähendab seda, et ka teised osapooled läbirääkimiste laua taga peavad nõus olema sellega, mida avalikustada ja mida mitte avalikustada. aga mis puudutab konkreetseid küsimusi, kas teil saab olema võimalus arutada lõpplepingu teksti me ei ole veel sugugi kindlad, et me jõuame selle lõpptekstini, aga kui me jõuame lõpptekstini, siis te saate arutada seda enne, kui me allkirja anname. me tagame, e, e, et see nii on ja pressiteatest mis tuli välja pärast Washingtoni vooru, öeldakse ka sõnaselgelt, et osapooled võtavad kohustuse avalikustada tekst enne, kui nad sellele allkirja annavad nii et ma arvan, et selgemalt ei saagi seda kõike öelda, suur tänu teile. suur tänu. meie arutelu on lõppenud ja nüüd me siis läheme edasi hääletamise juurde